neljakümne liikme kohalolekut, neid ilmselt siin ei ole ja seetõttu me läheme edasi äh, hääletamise juurde. esimene küsimus. Sri Lanka. olukord Sri Lankal. ühendatud vasakpoolsed QNGL, kes on poolt? e,, kata. vastu ja erapooletuid. tagasi lükatud. härra Masina soovib protseduurilist märkust teha. ma olen siin, kuid ma ei osale hääletamises, sest ma olen sootsidega midagi niimoodi kokku leppinud. olgu me märgime selle ära. vaatame siis ühisresolutsiooni, mille on esitanud neli fraktsiooni sama äh, teema kohta olukord Sri Lankal ei ole parandusettepanekuid, kuid härra Tänak tahab teha suulist parandusettepanekut lõike kaks kohta, kui ma saan aru. ma sooviksin, et viimasel hetkel muudetaks suulist muudatusettepanekut, kui te lubate. nüüd on selgunud, millest tekkis see segadus ühisresolutsioonis. Äh, sõnastus oli non-fire period, äh, mis oli mõttetu, nüüd me märk panime selle, muutsime selle ceasefire'ks, aga Äh, tuleb välja, et äh, kasutataksegi tegelikult rahvusvaheliselt sellist kummalist äh, terminit no fire period. ehk siis muudaksime tagasi selle ceasefire no fire'iks, kui tohib. kas keegi on vastu? kas keegi on vastu härra Tänaki suulisele parandusettepanekule? ei. ah ei, härra Matsakis soovib sõna, palun ma arvan, et see asi on sügavam ja härra Tänak peaks meile neid põhjuseid selgitama, enne kui me hääletame, seal on ju üks muudatus veel. seal on ka sõnad humanitarian aid ehk siis humanitaarabi, et selgitada, mis liiki abist käib jutt, aga kõige tähtsam on rääkida no fire periodist, sest selline, selline sõnastus oli äh, esimeste ühisotsuses olgu, seda siis pakub härra Tänak, me hääletame, aga ei, härra proua Rumea. näib, et asi läheb kohe tuliseks. Rumena. ma ei tea, kas tegemist on keelelise mm, probleemiga, aga meie tekstis on öeldud ceasefire, mitte no fire või, või samas on valesti aru, milles on asi? Ceasefire, seal peakski olema härra Tänak juba selgitas väga selgelt. ta tegi ettepaneku muuta lõppsõnastust, selleks tegi ta suulise parandusettepaneku. selle parandusettepanekuga parandatakse ühte lõiget, ma küsisin, kas keegi on vastu, keegi vastu ei olnud, seega me hääletame. lõige kaks, me hääletame sellisel kujul, nagu härra Tänak seda parandas. kes on poolt? vastu ja erapooletuid seega siis vastu võetud. vastu võetud muudetud kujul. nüüd lõige, vabandust, põhjenduspunkt. kuid härra Tännok soovib ka selle kohta teha suulise parandusettepaneku. jah, okei okay.. Kiri Tännok. ma sain just praegu aru, et ma enne lugesin ette põhjenduspunkti ka suulise parandusettepaneku, sest äh, mul on dokumendid natuke segi. nüüd asume me muutma lõiget kaks. seega ähm, segadus on nüüd natuke selgunud. kas me saaksime hääletamist nimekirja ära vahetada? mul on väga kahju, aga, aga need punktid on vales järjekorras. enne parandasin ma põhjenduspunkti ka ja mitte lõiget kaks kuid lõiget kaks asume me hääletama nüüd, andke andeks. aga kõik olid ju poolt. seega me ei pea uuesti või me, te tahate uuesti hääletada? olgu, härra Tänak, teeme siis nii. aga me peame olema väga ettevaatlikud, kõike seda tuleb teha väga korralikult. hääletame siis nüüd lõiget kaks. korrake suulist parandusettepanekut lõikele kaks, härra Tänak ja kolleegid, palun olla tähelepanelikud, et me jõuaksime kunagi ka tööpäeva lõpetada. härra Tänak, teil on sõna. lõige kaks, lõige kaks usub, et sõjaline võitlejate üle, mida on ette näinud Sri Lanka valitsus, ei kaota vajadust leida ka poliitiline lahendus, et saabuks kestev rahu. nii seisab ka hääletusnimekirjas olgu kas keegi on vastu äh, kes on poolt vastu erapooletuid seega lõige kaks muudetud kujul on äh, vastu võetud nüüd siis põhjenduspunkt K aga seda juba muudeti ja selle üle me juba hääletasime härra Matsakis palun mina arvan, et selleks, et me käituksime korrektselt, tuleb põhjenduspunkti ka uuesti hääletada, kas ei ole nii? aitäh teile, härra Matsakis, selleks, et kõik oleks selge, hääletame siis uuesti. põhjenduspunkt ka. härra Tänak, palun korrake suulist parandusettepanekut. põhjenduspunkti ka kohta, teil on sõna. härra Rameiva va, vastuseks, kuna Kyoto esimehed on ühiselt kutsunud üles Sri Lankat ja LTD-d välja kuulutama äh, perioodi, mille nimi inglise keeles on no-fire period, et saaks ära viia haavatud äh, ja surnud ning anda humanitaarabi tsiviilelanikele. olgu, ma arvan, et keegi ei saanud valesti aru, me hääletame, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud muudetud kujul, põhjenduspunkt ka muudetud, muudetud kujul on vastu võetud ja nüüd me hääletame kogu äh, ühisresolutsiooni ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Lähme edasi. vabandust, vastu võetud me läheme edasi kuue ühis, kuue resolutsiooni ettepanekuga Birma põgenike olukord Tais. härra Tänak. härra Tänak. kes on nüüd jällegi lõike kaks asjus teinud suulise parandusettepaneku, härra Tänak, palun olge nüüd tähelepanelik ja lugege ette õige ettepanek lõike kaks kohta, sest ma saan aru, et teil on veel teisigi suulisi parandusettepanekuid. et lõige kaks president, jällegi on ametnikud siin pannud uurised muudatusettepanekud kirja vales äh, järjekorras. ma üritan neid, nad ise nüüd õigesse järjekorda panna. lõige kaks, me soovime lisada sõnad lõike lõppu, ehk siis nagu ka suvaline maksustamine, äh, konfiskeerimine. väga ilus. kas kellelgi on midagi selle vastu? ei lõige kaks, siis muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõige viis. jällegi suuline muudatusettepanek härra Tännakilt. me kuulame tähelepanelikult härra Tännaku. see on muudetud järgmiselt suul-, suulise muudatusega tervitab äh, Tai äh, äh, valitsuse koostööd põgenike ülemkorissoliga ning soovib juurdepääsu Rohingja paadipõgenikele, et nende kait-, et neid kaitsta ning palub Tai valitsusel alla kirjutada ÜRO viiekümne esimese aasta pagulasseisundi konventsioonile ja kuuekümne seitsmenda aasta protokollile. väga selge. kas kellelgi on midagi vastu öelda? ei, siis hääletame koos selle muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd lõige kuus, jällegi härra Tänak, suuline muudatusettepanek. ma loen terve teksti ette muudetud kujul. rõhutab, et Aadipõgenike küsimus on ennekõike piirkondlik küsimus, suhtub positiivselt Tai valitsuse jõupingutusse suurendada piirkondlike naabrite vahelist koostööd, et laiendada rohingjate küsimust. tunneb sellega seoses hea meelt kahekümne kolmandal jaanuaril toimunud välismini- äh, äh,, toimunud äh, Kasimir Piromia kohtumise üle India, Indoneesia, Bangladeshi, Malaisia ja Birma suursaadikutega ning pöördub ASEAN-i liikmete ja eelkõige Tai kui eesistuja poole palvega äh, töötada püsiva lahenduse leidmiseks selle pikaajalisele probleemile härra Tänak esitles muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, see läks ilusasti läbi. pärast lõiget seitse on liberaalide muudatusettepanek, kes on poolt, vastu kes on nüüd vastu sellele, erapooletud, lang- äh,, tagasi lükatud. siis ka sotsiaaldemokraatide muudatusettepanek äh,, eraldi hääletuseks esam-, esimene osa, teine äh, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. pärast lõiget kaheksa, liberaalid muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis põhjenduspunkt E muuda-, suuline muudatusettepanek, härra Tänak.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 nüüd, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd terve tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine teema, ühine, resolutsiooni ühisettepanek mis räägib Cesare Batisti väljaandmisest keeldumisest, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nelikümmend kuus